Uh, good afternoon um, everybody, I hope you all tere päevast, loodetavasti oli teil meeldiv lõuna ja saame jätkata oma koosolekuga. pärastlõunase koosoleku alustuseks toimub meil arvamuste vahetus volinik Moskovitšiga. võttis aega, aga asja sai ja te jõudsite siia ma tuletaksin meelde, et tänase kohtumise eesmärk on arutada komisjoni töökava ähm, ähm, edukust äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ning äh, järgmisi algatusi ning võib-olla toimub toimuks ka arutelu nüüd õigusloomeliste failide üle, mida, millega komisjon on juba välja tulnud. ja vahest räägite ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda ja kaheksateistkümnenda aasta ja edasistest prioriteetidest. palun, teil on sõna. siin me läheme suur tänu teile, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad saadikud, kõigepealt äh, palju õnne teile äh, selle komisjoni esimeheks äh, valimise puhul ning tore on siin olla. minu, mul pole aega olnud siia tulla, et teiega jagada meie hiljutisi edusamme ja ka arenguid maksuküsimustes. teate, et Euroopa on liidri rollis äh, tegemist on olulise vahendiga võitluses terrorismi vastu, terrorismi finantseerimise vastu, keskkonnakaitse eest, toiduturvalisuse eest, kõik see on võimalik ainult tollid koostöös ning äh, kes, nemad peavad tegema suurt äh, koostööd meie kaitsejõududega see on oluline ka meie väliskaubanduse kaitseks ja seega on meil vaja me toimida rahvusvahelises väärtusahelas. see aga omakorda nõuab sellist tollisüsteemi, mis oleks tõhus. oleme seda näidanud ka uue strateegilise äh, koostöö äh, raames Hiinaga. mõned nädalad tagasi toimus Hiina ja Euroopa Liidu vaheline tippkohtumine ning äh, äh, läbi, kaubandusläbirääkimised on koht, kus veel kord rõhuda meie väärtustele ning mõista hukka majanduslik protektsionism. meie tegevus tollivaldkonnas näitab selgelt, et eelistame vabakaubandust, mis on kontrollitud, kuid mis oleks tõhus. tolliliit on ka meie ettevõtete jaoks oluline nende konkurentsivõime säilitamiseks ja eh, tollitariifid eh, on VKE-de suurim eh, košmaar, teame, et tollitõkete ärakaotamine ehm, aitab ka tublisti kaasa VKI-de tegevusele, tegemist on olulise ehm, katalüsaatoriga, mis aitab toosa, kaasa tuua ehm, kaasajastamise mitmes valdkonnas elektrooniliste vahendite kasutusele võtmine, automatiseerimine. tegemist on vaikse revolutsiooniga ja see toimub juba mitmeid aastaid ja mm, seni pole muudatused olnud väga selgelt nähtavad ja mm, meie jaoks, kes me oleme Euroopa institutsioonide mm, liikmed, on äärmiselt oluline ka eelarveline aspekt, tollisüsteem mis hästi ei toimi, tähendab äh, seda, et see süsteem on kulukam ning see tähendab ka rohkem tööd eelarve koostamisel ning suuniste väljatöötamisel järgmiseks finantsraamistikuks ning äh, samuti on äh, tolli eeskirjad olulised välismaailmaga suhtlemiseks, näiteks võtame Türgi äh, kes on praegu tähelepanu keskmes, rääkisin hiljuti meie alalise esindajaga Türgis. peame taas üle vaatama meie suhted Suurbritanniaga ja eh, tolli eh, eeskirjad on oluline osa meie läbirääkimistest Brexiti küsimuses. et eh, see on olulise poliitilise debati teema ning see on ka üks olulisemaid küsimusi meie kodanike jaoks tegemist ei ole tehnilise, vaid eelkõige just poliitilise temaatikaga. ja nagu te näete, väga paljud meie algatustest on äh, vastuseks Euroopa Parlamendi resolutsioonidele selles valdkonnas. meie äh, algatused võtavad aluseks äh, vajadused tegutseda partneritena Eh, kui soovime, et tolliliit oleks tõhusam, on meil vaja dünaam-, dünaamilist koostööd kõikidesse valdkondadesse komisjoniga, et välja töötada strateegilise nägemuse, mis oleks ühtlasi ka tõhusam meie ühtsest tolliliidust, partnerlus liikmesriikidega, et oleks olemas tõhus toimiv partnerlus ja koostöö, samuti ka administratiivne koostöö ja administratsiooniülene koostöö, et garanteerida kodanike julgeolek eh, ning eh, tolli eh, ja samuti ka ettevõtete vahel, sest toll ei ole eriti populaarne. ja tulen nende algatuste detailide juurde varsti tagasi. esimene punkt, mis meid esimesena puudutab, on see, et komisjon lubab nõukogule e, ja parlamendile välja töötada kaheaastase tegevuskava, mille aluseks on jätkuv e, mõttevahetus meie institutsioonide vahel. kaks eesmärki on e, kõigepealt teavitus, küsimused, mis tegelevad eelkõige tollikoodeksi väljatöötamisega, strateegilised otsused võimaldavad meil oma prioriteedid välja töötada pikemas perspektiivis, teiseks Eh, on välja töötada vaja toimimise indikaatorite tabel. teeme koostööd liikmesriikidega, et eh, kindlaks teha tolli tegevustõhusus ning eh, siin on vaja välja selgitada kõige olulisemad ehm, indikaatorid tegevustõhususe väljaselgitamiseks ning seda ütlesin ma ka tulevikus, mida ma ütlesin ka juba varem, vabandust, minevikus, meil on äh, ka olemas äh, äh, tolliliidud käsitlevad sätted liikmesriikides, praegusel hetkel samas on tolliliit endiselt väga mitmepalgeline ja paljud kõikidest reeglitest kinni ei pea, ei ole aktsepteeritav selline käitumine võttes äh, arvesse, äh, kui oluline osa tolliliit on ühisturust. Äh, peame muudatused läbi viima koostöös ettevõtetega ja liikmesriikidega ning rõhun veel kord, et rõhutan veel kord, et ettevõtted toetavad täielikult tolliliidu tõhusamaks muutmist. soovime tugevdada konsultatsiooniprotsessi ähm, meie partneritega, ettevõtjatega ja soot-, teeme ka, kavatseme ka ühiskohtumise korraldada, kes, kes, mis viiks kokku ettevõtjad, komisjoni töötajad ning liikmesriikide esindajad. oluline on ka riski haldamisküsimusega tegelemine, julgeolekuküsimustega tegelemine, mis vajaks omaette käsitlemist enne seda, kui otsustatakse, võetakse vastu lõpuotsus mitmeaastase finantsraamistiku osas. liikmesriikidel eh, on vaja välja töötada eh, ka eh, teenuste süsteem, tolliteenuste süsteem Euroopa Liidus, võttes arvesse meie praeguseid eelarvevõimalusi. me teeme praegusel hetkel Äh, koostööd pikaajalise tarist- eh,, informaatika taristu eh, arendamise projekti osas ja eh, meil on vaja luua ka suurem sünergia olemasolevate agentuuridega, kes haldavad meie infosüsteemi ning kavatseme tugevdada ka sünergiat teiste institutsioonidega ja liikmesriikidega terrorismivastases võitluses, eh, teeme, tehes eriti koostööd piirivalvega, et välja, eh, et üles ehitada Euroopa piirivalveteenistus. koostööd tuleb selleks teha ka eh, maksuametiga mina usun äh, sealjuures tõesti, et käibemaks võiks olla hea alus Euroopa omavahendite loomiseks. see on äh, osa äh, järgnevatest mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistest me sooviksime, et suudaksime jätkata oma suurepärast koostööd ka uue eesistumise ajale ning see teema on äärmiselt oluline Euroopa jaoks, Euroopa jaoks, kes soovib endiselt partneritega koostööd teha ja teie parlamendipoolne surve on kasulik, et äh, liikmesriigid saaks äh, edasi tegutseda ja panna tegutsema sealjuures ka Euroopa Komisjon, sest äh, te oskate seda tööd suurepäraselt teha suur tänu, härra volinik, ma sooviksin anda kõigepealt sõna. tahaks anda sõna koordinaatoritele erinevatest fraktsioonidest ja esitatuks küsimusi volinikele. Andres, sul on sõna. Merci, madame la president, merci, monsieur le commissaire, see nous. suur tänu teile, on suur heameel, et täna tulite IMCO komisjoni, te teate väga hästi, et need punktid, mille me siin tõstatasime täiskogus paljude kolleegide toetusel, teevad meid väga närviliseks ja kriitiliseks, sest äh, meil on selline tunne, et Euroopa tollikoodeks äh, võib mitte kehtima hakata, mitte sellisel kujul, nagu meie äh, sooviksime And um, I think in your introduction, you, you, you touched upon these, these questions partly already, so I would like to deepen that a little bit. The first ma sooviksin esitada teile paar küsimust, mida te, äh, teemadel, mida te mainisite, aga sooviksin minna süvitsi. kõigepealt te äh, mainisite, et ennem juba teie äh, selle tööle asumist al-, alustati tollikoodeksi moderniseerimist kahe tuhande viiendal aastal, siis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning nüüd on siis järgmine kord. aga nagu te ütlesite, digitaalsed süsteemid, mille peaks liikmesriigid paika panema, seal pole jõutud mitte kuskilegi praktiliselt. tõsiasi on see, et kahekümne kaheksast seitsmel liikmesriigil, liikmesriiki saavad sada protsenti äh, tollituludest endale, aga igaüks soovib luua oma tollirežiimi, see ei ole väga tõenäoline ega ka väga kasulik. mida me peame, saame teha peale finantsressursside eraldamise, et UCC äh, infrastruktuuri ei, infrastruktuur ei viibiks, kas me saaksime kuidagi Euroopa-poolse rahastusega aidata ning teiseks, mida me saame õiguslikult teha koostöös liikmesriikidega, et probleemid, mis endiselt äh, on lahendamata, saaksid lahendatud. Te teate, et komisjonis siin saame me äh, viia läbi kiireloomulise menetluse, aga kui üks saadik kas või on vastu, siis me peame läbima tavamenetluse ja see viivitaks asju veelgi. Need on kaks minu küsimust, ma tõesti tunnen muret, et UCC ei jõustu nii, nagu meil see plaanis on. ning see on suur probleem, sest me üritame seda käivitada juba teist korda. aitäh, Andreas. Nikola, kas sul on ka küsimusi? Grazie presidente, grazie al commis-. suur tänu teile, esimees volinik, väga oluline arutelu ning äh, võib-olla praegune äh, Eh, arutelu võib tunduda vähem atraktiivne kui mõned teised, kuid samas on see oluline, sisaldab olulisi punkte meie eh, siseturu haldamiseks ning eh, ka meie väliskaubandussuhete arendamiseks ning seda ütles ka volinik oma sõnavõtus. ma tahaks esitada kaks küsimust, kõigepealt selles osas, mis puudutab sanktsioone ja äh, rikkumisi, mina arvan, et äh, me peaksime selle takistuse ära võtma. Äh, Olav paar nädalat tagasi või paar kuud tagasi näitas Euroopas mõnes strateegilises olulises sektoris mitmemiljardilisi pettuseid ning seda kogu Euroopa süsteemi vastu ning eh, neis eh, küsimustes eh, arvan, et tegemist on väga tundliku teemaga ning peaksime üritama sellest aru saada ja peaksime üritama midagi ära teha. mul on hea meel selle üle, et te ütlete, et Euroopa ei ehita müüre, nagu seda tehakse Ameerika Ühendriikides meil on, meie toetame kaubandust, vaba kaubandust, aga sellel on vaja väga selgeid reegleid, meil on vaja ka kiireid reaktsioone selles äh, küsimuses, kuidas me saaksime võimalikult äh, kiiresti äh, tegutseda, et reageerida kogu Euroopa ühisturul näiteks, näiteks salakaubanduse ja pettuse vastu Eh, mis mõjutab väga negatiivselt meie väikeettevõtteid, aitäh. Thank you very much, Nicola. aitäh, Nicola. ECR-i nimel, palun. aitäh. tere tulemast, härra volinik. keskenduksin paarile teemale. kõigepealt madala väärtusega tarned. UCC delegeeritud õigusaktis on välja toodud, et üleminekuperioodi jooksul lõpp, lõppedes ei ole enam õigust eranditeks. ma tean, et on pandud paika töörühm, mis tegeleb ka nende madala väärtusega tarnetega, kellele peaks kehtima see erand, sest ma küsin seda seetõttu, et tarbijad sageli ei ole teadlikud sellest erinevusest. ma sooviksin uuemat infot selle kohta. teine küsimus on seotud ka odavate tarnetega, aga e-kaubanduse kontekstis. paljud mu valijad võtavad mu, minuga ühendust äh, seetõttu, et nad hoiavad, ost-, ostavad kaupu Euroopast väljaspool veebis, näiteks USA-s, näiteks kui see maksab äh, sada viiskümmend äh, eurot, sada kolmkümmend viis naela, siis peatatakse need kaubad tollis, nad saavad trahvi, tolliamet saadab neile kurja kirja mida nad ei mõista, eriti kui neil ei ole ennem olnud äh, seoseid äh, tolliametnikega, siis nad peavad maksma erinevaid äh, tollimakse, eriti arvestades seda, et need kaubad on väga odavad, kuni umbes sada viiskümmend eurot loodetavasti me saame tolliliidus edaspidi ka jätkata mingisugusel moel, aga kui me ei suuda seda, siis tuleb ju tunnistada, et mõlemat pidi äh, toimub üsna vilgas piiriülene kaubandus, eriti näiteks kingituste näol. kas komisjon on mõelnud üldisemalt, mitte ainult Ühendkuningriigi puhul, vaid üldisemalt äh, rahvusvahelise kaubanduse puhul, äh, et tuleks ikkagi kehtestada need de minimis reeglid? sest e-kaubanduse puhul väljaspoolt Euroopa Liitu on süsteem ikkagi blokeeritud, aitäh! suur tänu ja nüüd Kaja Valde nimel. <coughs> Thank you um,. There is uh, already a lot of talk uh, on the aitäh! tolliliidust on juba palju räägitud, selleks, et meie tolliliit ka toimiks, on oluline luua ka Euroopa-ülene elektrooniline tollisüsteem, aga ma olen te teada saanud, et sellega pole eriti kaugele jõutud IT-süsteemi väljatöötamisega ning see võib edasi lükata ka äh, tollikoodeksi ellurakendamise üldisemalt. ma tahaksin teada, mida komisjon konkreetselt on ette võtnud, tagamaks, et meil on ühtlustatud IT-süsteem tolli jaoks. ja teiseks, mida kavatseb komisjon teha tagamaks, et ühenduse tollikoodeks jõustub õigeaegselt. teine teema puudutab rikkumisi tolliõiguslik, õigustikus. kolleeg juba mainis, et seda teemat me koostasime raporti siin ning tõime välja ka parlamendi seisukohad. me teame, et see ettepanek on praegu nõukogus kogus kinni, kuigi me oleme nõukogule vastu tulnud ma mõistan ka, et komisjon ei võta tagasi seda ettepanekut, aga millised on järgmised sammud? kuidas sellega edasi liigutakse, saavutamaks ühtne süsteem, aitäh! Uh, uh, aitäh, Kaja! nüüd kuue. Uh, aitäh, Annalyn! kõigepealt, kuna ma hommikul siin ei olnud, siis palju õnne esinaiseks valimise puhul mul on kolm märkust, esimest juba mainiti Alde poolt. kogu UCC kaasajastamine, selle eesmärk oli ju, et loodaks keskne tolli kliirimisvõimalus. et ei oleks mingisuguseid viivitusi nüüd aga on oht selles, et süsteem ei rakendu, sest meil ei ole IT-lahendusi. niisiis, äh, palun, härra volinik, kiirendage seda protsessi. teiseks, ähm, autoriseeritud majandusoperaatorid. ühelt poolt ettevõtjad õigustatult ütlevad, et siin on mitmed menetluskorrad juba paigas selleks, et äh, saada äh, autoriseeritud majandusoperaatoriks et äh, tarnida kaupu Euroopa Liitu. teisalt on näha, et kuna see on äh, tehingu, mitte protsessipõhine, siis lisandväärtus selle protsessi läbimiseks äh, ei ole just väga suur ettevõtjate jaoks. me, me teame, et siin on pilootprojekt käimas, mis peaks tugevdama äh, nende majandusoperaatorite olukorda, kus äh, menetluskorda lihtsustatakse, aga ma ka oma kodumaal olen näinud, et hiljuti on näha, äh, äh, tuvastatud mitmeid korruptsioonijuhtumeid ka tolliteenuste juures, niisiis ka valitsussektoris on vaja korrektseid kontrollimehhanisme, et rikkumisi vältida. minu küsimus on, kas see pilootprojekt siis läheb edasi, et minna edasi nende põhimõtetega, ehk siis äh, et rohkem lihtsustada äh, ettevõtete tegutsemist ning kui see pilootprojekt jätkub tõesti, siis kas need ettevõtted, mis seal osalevad, saavad jätkata oma tööd selle põhjal hiljem või on see lihtsalt ühekordne projekt ning projekti lõppedes vaadatakse kõik uuesti üle. ning viimane märkus, ma sain aru ettevõtjatega rääkides, et kon-, komisjonipoolsed suunised olid päris head, mida me alati siin, siin ei oota, aga paluti, et õigusliku kindluse e, tõttu võiks need suunised olla õiguslikult siduvad. et oleks kindel, et igal pool Euroopa Liidu liikmesriikides kehtiks samad standardid. aitäh! suur tänu ning ülejäänud saadikud suur tänu teile, härra volinik, tere tulemast. mulle väga meeldis see, mis te ütlesite Vaikse revolutsiooni kohta. see näitab, kui oluline on tollitegevus eh, meie siseturu jaoks ning mis puudutab eh, Brexitit, siis ma sooviks teada teie arvamust, eh, mida arvate teie Türgit puudutava reformi kohta ning samuti ka pettusevastane võitlus. tahaksin teada, mida arvate ka praegusest toiduainete, ehm, võltsitud toiduainete vastasest võitlusest ning tahaks teada ka, mis toimus eelmisel nädalal nõukogus digiraamatute osas, mille parlament võttis vastu suure häälteenamusega meie maikuisel täiskogul äh, sooviksime sama tasemega e raamatute käibemaksu ning üks liikmesriik blokeeris selle täiskogus, vabandust, nõukogus. nii et see tähendab seda, et e, digiraamatute osas on viisteist protsenti kõrgeim määr ja viis madalaim. see loomulikult ei ole kooskõlas e, digitaalrevolutsiooniga Eh, ma tahaks teada, kuidas te kavatsete selle teemaga edasi tegeleda. suur tänu. aitäh, Anna-Maria. järgmine. Merci. Thank you very much uh,. Thank you. aitäh, härra volinik. mul ei ole, aa, mul on võimalik oma emakeeles rääkida. väga tore. Sincer, eu sunt îngrijorată. It's translation? Yeah.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 uus tollikoodeks vastu võeti, oli, oli paljudel riik, riikidel probleeme selle IT-süsteemiga, aga on ju väga oluline, et see IT-süsteem tõesti toimiks. et neid oleks võimalik kasutada. loomulikult on see seotud ka kulude vähendamisega ning äh, sellega vähenevad ka riskid ühiskonnale üldisemalt maikuus kaks tuhat kuusteist avati turg ning seal on paika pandud ülemineku öö, tingimused kahe tuhande kahekümnenda aastani. aga, aga nüüd hakatakse ütlema, et need üleminekutingimused enam ei öö, kehti. mida te Äh, kavatsete teha tagamaks, et äh, kodanike huvid oleks kaitstud, aga samas kehtiksid ka üleminekuperioodi reeglid kahe tuhande kahekümnenda aastani. ja et need ei, neid ei lükataks edasi veel kolme, nelja või viie aasta võrra. aitäh. Thank you very much and then um, lastly I... aitäh viimasena härra Janek. aitäh, suur tänu ka härra volinik info eest. Te mainisite omavahendite vajadust, ma nõustun väga selle lähenemisega. ma toetan komisjoni eesmärki omavahendite valdkonnas, aga teisalt me mõistame, et maksustamine on liikmesriikide pädevuses ning äh, ei soovita ju tõsta üldist maksukoormat kodanikele ja ettevõtetele. seega, mida teie soovitate? et saavutada omavahendid, aga samal ajal mitte suurendada üldist maksukoormat. aitäh, kas keegi soovib veel sõna? kui ei, siis mul on ka üks küsimus üks nendest on seotud sellega, mida ütles proua Grabini. nimelt, et meil ei ole IT-süsteeme ning see ohustab ka meie kodanike turvalisust, oluline on ju tagada meie kodanike turvalisus. ning teiseks Brexit. Dan juba mainis, et me loomulikult loodame, et mingisugune tolliliit Ühendkuningriigiga kestab edasi, aga kui see e-, nii ei ole, kas te arvate, et e, Euroopa Tolliliit suudab e, hakkama saada nende üüratute kaubakogustega, mis hakkavad liikuma Ühendkuningriigi vahel? ja kas Ühendkuningriigi tolliamet on selleks ka võimeline? aitäh. aitäh kõigi nende küsimuste eest ja üritan vastata nii paljudele küsimustele kui võimalik, võib-olla kõike ei jõua. kõigepealt kuidas äh, kavatseb komisjon rakendada IT-süsteemi? ja mis siis, kui selle rakendamine venib? me oleme väga teadlikud sellest, et äh, kui me peame rakendama kõiki uudseid see IT-süsteeme aastaks kaks tuhat kakskümmend ja mitu teist võtsid selle küsimuse üles, siis äh, see seab liikmesriigid ja ka komisjoni ja kaubanduse märkimisväärse surve alla Äh, tegid reedel juba meid äh, informeerinud sellest, et äh, kui liiga palju uusi süsteeme korraga tuleb, siis sellest tekib raskusi. seetõttu komisjon koos liikmesriikidega analüüsib väga tähelepanelikult olemasolevate kavade teostatavust, mis puudutab IT-d ja millised võiksid olla venituste õiguslikud tagajärjed, isegi siis, kui enamik IT-süsteeme tegelikult aastaks kaks tuhat kakskümmend paika saavad, mis on tähtaeg ja parlamenti informeeritakse nende analüüside tulemustest nii kiiresti kui võimalik, niipea kui nad, me oleme need analüüsid teostanud. veel üks küsimus, kui ma õigesti mäletasin, mäletan, mille esitas härra Schwab, et oli, et kirjeldada äh, progressi ja liikmesriikides IT-arhitektuuri paikapanemist. Äh, töö algas seal juba eelmisel sajandil, nagu te mainisite. Äh, siin on olnud märkimisväärseid viivitusi ja e, see on halb e, näide või halb eeskuju meie kodanikele, et see töö algas juba tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal e, uute süsteemidega, CTS võeti vastu aasta kaks tuhat kolm ja pärast seda on arendatud välja mitmeid uusi süsteeme, mis töötavad päris hästi, seitseteist IT-süsteemi UCC-s programmeeriti ja on ka täiesti uued ambitsioonikad äh, projektid, näiteks tolliotsused, äh, mis äh, kehtivad üle terve Euroopa, tsentraliseeritud clearance ja nii edasi. aastal kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend peaks elektrooniline süsteem valmis saama, aga see on alati olnud ambitsioonikas eesmärk, me oleme seda alati teadnud, arvestades seda, milliseid muudatusi on sisse viinud UCC ja kui keeruline on äh, igal pool Euroopas uued IT-süsteemid paika saada. Äh, äh, erinevate süsteemide väljaarendamisel on palju probleeme ja nii komisjoni kui liikmesriigid leiavad, et andmeelementide harmoneerimine, mis on koostoimevõime lihtsustamise koha pealt oluline, sellega seoses tekib äh, olemasolevate süsteemide uuendamisel probleeme. mis äh, puudutab äh, tollikeskkonna automatiseerimist, siis seal on juba päris palju tööd ära tehtud ja praegusel hetkel uuendatakse olemasolevaid süsteeme tihtipeale või valmistatakse ette puuduvaid rakendusi riiklikul tasandil. nii et päris palju on veel ära teha, me oleme saavutanud ka progressi, analüüsime seda ja siis äh, tuleme ja räägime teile ka nendest analüüsidest, kui need valmis saavad. mis on äh, komisjoni kavad selleks, et äh, tollimenetlusega seotud käibemaksupettustega tegeleda? me teame sellest menetlus nelikümmend kahest käibemaksupettustega. Ühendkuningriigist on tulnud teateid massiivsetest petuskeemidest, mille kriminaalsed võrgustikud toime panevad, impordivad äh, kaupu Euroopa Liitu ilma, et nad maksaksid käibemaksu müügiriigis. Äh, nad, need teenivad äh, oma tulusid kodanike arvelt. Äh, komisjon on juba mitu aastat kinnitanud, et liikmesriigid peavad tollikontrolli teostama ja kontrollima, kes saab kasu sellisest menetlusest. korralike kontrollidega välispiiridel oleks võimalik äh, käibemaksupettust tunduvalt kiiremini tuvastada ja petturid ei saaks neid tegevusi pikalt teostada. nii et tolli- ja maksuametid peavad tegema koostööd, vahetama informatsiooni selliste tehingute koha pealt. ja see lihtsustaks ka meie ettevõtete elu ühisturul. ka tahame me edendada ja see on jällegi vastuseks Tanti küsimusele äh, e-kaubandust e. e-kaubandus mängib märkimisväärset äh, rolli majanduse arendamisel. seetõttu äh, leiab komisjon, et e-kaubandust peab toetama ja samal ajal terroristlikud rünnakud ja kaupade võltsimine on samuti tõusuteel seetõttu peab samal ajal, kui kaubandust toetatakse, kaitsma ka äh, sissetulekuid, äh, julgeolekut, ohustust, ohutust ja me peame tagama võrdse mänguvälja Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu väliste kauplejate vahel. seetõttu äh, töötab komisjon koos liikmesriikide, platvormide, vahendajatega, rahvusvaheliste organisatsioonidega, et leida lahendusi, mis võimaldaksid korrektset järelevalvet e-kaubanduse üle, samas et see lahendus oleks selline, et äh, kaupade voog äh, ei saaks sellest äh, ülemääraselt takistatud. hiljutine käibemaksu ettepanek koos UCC täieliku rakendamisena annab kõikehõlmavama pikema perspektiivi lahenduse, et toime tulla välja nende kahe väljakutsega, mis mõnikord tunduvad, et omavahel konfliktsed mis on komisjoni vastus Olafi uuringutele Ühendkuningriigis eh, sisestatud kaupade devalueerimise küsimuses? käibemaksupettus ja protseduur nelikümmend kaks. Eh, Hiljut-, kõige viimane Olafi uuring siin eh, näitab, et pettus on juba mitmeid aastaid aset leidnud, ilma et kohaseid vastumeetmeid oleksid tarvitusele võetud ja ma saan aru, et, et liikmesriigid ei taha leppida sellega, et kaubad, äh, mida niimoodi imporditakse, toidavad varimajandust. komisjon tegeleb selle küsimusega. Äh, kasutan juhust, et öelda, et selle komisjoni jaoks on käibemaksupettustega võitlemine üks prioriteete. sügisel, nagu te teate, oleme ma esitamas ambitsioonikaid ettepanekuid, millega reformida maha äh, jäänud käibemaksurežiime ja nüüd vastus selle kohta, mis toimus möödunud nädalal, äh, tegelikult komisjon tegi juba paar kuud tagasi ettepaneku, mis tundus üsnagi mõistlik olevat, mis võimaldas liikmesriikidele jätta vabaduse äh, kehtestada äh, e-raamatutele madalamaid käibemakse, madalamat käibemaksu ning mina eelistan endiselt paberraamatuid lugeda, kuid näiteks eh, on võimalik osta ajakirja, eh, ajakirja eh, ja lugeda seda elektrooniliselt. ühesõnaga ajakirjadele, raamatutele peaks sarnased reeglid kehtima. tutvustasime olukorda kõigile nõukogu liikmetele ning vastused tundusid olevat läbimõeldud. ja siis äh, Tšehhi uus äh, peaminister. Äh, ta oli siin äärmiselt, äh, äärmiselt tõrges ja ta ei teadnud kogu sellest asjast mitte tuhkagi. nii et ning ta ei saanud absoluutselt aru, mida see piiriülene käibemaksu kehtestamine üldse tähendab me ei eh, taha kellelegi midagi peale suruda, aga me ei eh, sooviks, eh, et praegune olukord jätkus, sest ausalt öeldes selline olukord ei olegi ka varem selleks, et piiriülest käibemaksu küsimust lahendada, et siseturule tõhusalt pettuse vastu võidelda. see omakorda pahandas Hollandi ministrit, kes väga jõuliselt vastas, ma olen absoluutselt nõus temaga tegemist on äärmiselt äh, mõistliku, adekvaatse ettepanekuga, mis äh, puudutab äh, ka infovabadust, kommunikatsioonivabadust. ja kui on nii laiapõhjaline kokkulepe olemas, siis ei ole õigust sellist kokkulepet kellelgi blokeerida ning sellepärast võin öelda, komisjon ei kavatse seda asja kõrvale jätta, me kavatseme selle juurde tagasi tulla nii äh, jõuliselt kui äh, vaja, äh, sest taaskord mulle kirjutasid näiteks meie kohalike ajakirjanike, ajakirjade ja ajalehtede esindajad, kes ütlesid, et kohaliku tasandi ajakirjandus, eh, väljaanded, ajakirjandusväljaanded kannatavad selle pärast Eh, ning eh, õigus eh, blokeerida ühte küsimust, sest meil on probleem teise küsimusega, ei ole mina, ei ole see, mida mina tahaks oma praeguses ametis näha. ma ei tahaks seda näha ei siin parlamendis või ka ei oleks tahtnud seda näha kunagi, kui ma olin Prantsuse valitsuse minister. meid see tõsiselt šokeeris ja me ei kavatse seda asja niisama jätta. I, I go back to, to, to, to questions. Uh, Äh, kuidas komisjon äh, tagab ühtsemad äh, tolli IT-süsteemid ja süsteemide koostoimevõime? komisjon on palunud liikmesriikidel juba aastaid harmoniseerida täielikult automatiseeritud toll et eesmärgiks on tagada, et liikmesriigid saavad rakendada tolli IT-süsteemid oma enda riiklikesse IT-süsteemidesse ühtselt. Äh, komisjon on välja arendamas Euroopa tolli andmemudelit, mis on äh, seotud Maailma Tolliorganisatsiooni andmemudeliga. see on suur samm edasi, tagamaks, et Euroopa Liidu toll on vastavuses rahvusvaheliste standarditega ja tänapäevaste kaubanduspraktikatega. oleme välja arendamas uusi Euroopa üleseid vahendeid nagu äh, Euroopa Liidu kauplejate portaal. üks asi, mida me veel äh, oleme arutanud, on Euroopa ühtse akna keskkond, kus on võimalik elektrooniliselt harmoniseeritult ja integreeritult protsessi alustada, äh, kui kogu tolli poolt äh, ja mitte tolli poolt, seadusandluse poolt nõudnud informatsioon on olemas selleks, et kaubad saaksid vabalt liikuda. me teame, et vahendid, mis on Euroopa Liidu ja riiklikul tasandil kättesaadavad, ei pruugi olla piisavad nende IT-probleemide lahendamiseks. tegeleme selle küsimusega mõjuhinnangus, mille me läbi viime selleks, et tuvastada, kuidas valmistada ette järgmisi programme järgmiste mitmeaastaste finantsraamistike vältel ja sellega ma jõuan küsimuse juurde, mis tõstatati omavahendite kohta. esitati küsimus omavahendite kohta ning äh, koostati aruanne, mis, äh, mille algatajaks oli härra Munti äh, ning mina osalesin samuti selle komisjonis töös, kus osales ka härra Verhofstadt. tegemist oli Äh, raportiga, mis äh, annab suurepärased võimalused selles valdkonnas äh, edasi tegutseda ning arvan, et seda peaks integreerima ka meie mitmeaastasesse raamistikku. meil oleks vaja tõesti tegelikke toimivaid omavahendeid, mis ei oleks mitte ainult liikmesriikidelt äh, vaid mis tegeleks ka sellega, milliseid uusi ressursse on meil võimalik äh, konsolideerida. ma ei hakka siin oma isiklikest eelistustest rääkima, aga arvan siiski, et käibemaks äh, on suurepärane võimalus oma vahendite loomiseks Euroopa Liidule, kuid äh, sellest räägime mõnel teisel juhul teiega ja ka majanduskomisjoniga um,. For, for um, many years we have aastaid on me, me andnud äh, autoriseeritud äh, majandusoperaatori staatuse, mis äh, annab lihtsustatud ohutus, julgeolekukontrollid, kui ettevõtja teatud tingimused täidab. hetkel ma tean, et ei ole võimalik kõrvale kalduda EMS-ist ja EXS-ist, seda seetõttu, et need kaubatransport võimaldab neid ootusuuringuid teha enne, aga me uurime siiski võimalust lihtsustada ja edendada seda süsteemi, otsime süsteemipõhiseid kontrolle, et väga usaldusväärne kaubandus, mis puudutab just neid autoriseeritud ettevõtjaid, et need kontrollid oleksid teatud etapis pigem süsteemipõhised, aga see töö on käimas mis on lisaväärtus, äh, mida UCC-lt eeldatakse? Äh, äh, see on moderniseeritud tollikoodeksiga tuleb see UCC pakett, eesmärgiks on tagada kõigepealt tolli seadusandluse moderniseerimine, teiseks tuleks arve võt-, arvesse võtta poliitikate arengu, et tolli protsessid oleksid sujuvamad, me peame ajakohastama autoriseeritud ettevõtjate eh, nimi, kontseptsiooni, loome paberivaba süsteemi, vähendame eh, administratiivset koormust ettevõtjatele, vajalik eh, jätkutegevus, mis puudutab Euroopa Liidu poliitikaid nagu digitaalagenda ja algatus, millega edendatakse VKE-sid ja see, et Euroopa tollireeglid oleksid täielikult vastavuses globaalse keskkonnaga ja see tähendab, et on ähm, ühised informatsioonivahendid, mis opereerivad äh, läbi terve tolliliidu, mis on loomulikult kõik väga ambitsioonikas raamistik. Äh, kõik see, mis puudutab madala väärtusega äh, kaupade sissetoomist, siis loomulikult see puudutab mitmeid teisi punkte, millest ma seni praeguseks juba natuke rääkinud oleme ning proua Kallas küsis minu käest, mis, milline on olukord e, eh, e, eh, e, eh, tollirikkumiste küsimustes. proua Kallas on teie raportöör selle Costa osas, IMCO Äh, raport, mis puudutab äh, komisjoni ettepanekuid sanktsioonide koha pealt, see on äärmiselt oluline samm. tervitame teiepoolselt äh, muudatusettepanekuid ja oleme nõus enamikuga nendest, isegi arvestades, et komisjon endiselt uurib neid tähelepanelikult, nagu te teate, siis selle kausta progress on jõudnud nõukogusse ja see on olnud seal üsna keeruline. paljud liikmesriigid peavad seda valdkonda omaenda riiklikuks pädevuseks aga seda diskussioon, ettepanekut siiski arutati eelmisel novembri nõukogus, kus üheksa liikmesriiki ütlesid selgelt, et nad soovivad jätkata e-, diskussioone ettepaneku üle, kaksteist liikmesriiki aga olid väga vastu erinevatel põhjustel. komisjon usub, et ei ole mingit äh, põhjust äh, seda ettepanekut tagasi võtta, sest et senini ei ole olnud äh, mingisugust diskussiooni teksti üle artiklite kaupa ja seetõttu komisjon eeldab nüüd, et parlamendi täiskogu hääletab äh, selle asja üle. mis puudutab liikmesriikide äh, juhendamist, siis me eeldaksime, et äh, nad võtaks vastu omapoolsed suunised, vastasel korral alustame rikkumismenetlust ja eh, nagu ma ütlesin, me tegeleme selle teemaga praegusel hetkel edasi, et teeme koostööd ka Türgi esindajatega ja üritame parandada meie tollialast eh, koostööd eh, ning mis puudutab nüüd Brexitit, siis mina pole see, kes peaks äh, sellest äh, eriti täpsemalt rääkida, nagu te teate, läbirääkimised äh, algasid raamistiku väljatöötamisega ning algus oli üldiselt positiivne, sest ajakavas lepiti kokku, lähenemistes lepiti kokku, kuid raske on järeldusi teha, kokkuvõtteid teha, sest järgmisest istungist hakkavad tegelikult läbirääkimised peale, kuid kahtlemata on tegemist väga keeruliste, väga tundlike teemadega ning äh, ning äh, ühest küljest tuleb kaitsta meie põhimõtteid, äh, mis on olulised kahekümne seitsmele liikmesriigile ja samas loomulikult äh, ei, äh, ei tähenda see seda, et soovime hakata taas jäike, jäike piire äh, looma, sest me ei taha ju uut piiri Lõuna- ja Põhja-Iirimaa vahel. ja me praegu on muidugi asjas väga mitmesuguseid äh, poliitilisi ja tehnilisi küsimusi mängus, aga äh, ilmselt äh, soovime me säilitada siiski Suurbritanniaga võimalikult soojad ja tugevad suhted. suur tänu teile, härra volinik, teie vastuste eest. ma ei tea, kas mõned liikmed soovivad veel sõna saada kui see nii pole, siis äh, tänan ma teid südame eest teie visiidi eest ja soovin teile edu teie edasises töös okei okay, um,, I think we can move on now. tundub, et saame nüüd jätkata oma järgmise päevakorrapunktiga, mis on komisjoni eh, ettekanne jõustumispaketi osas ja annaksingi sõna komisjonile asepeadi direktor proua Schumann, kes tutvustab meile seda paketti suur aitäh, et äh, andsite mulle võimaluse tutvustada teile jõustumispaketti, mis äh, võeti vastu komisjoni poolt teisel mail kaks tuhat seitseteist. seal jõustumispaketis on kolm elementi, ühisturu infovahend, SNIT, äh, tegevuskava ja värav. väga lühidalt tahaksin tutvustada paketi kõiki kolme elementi. alustan kõige keerulisemalt, see on see SMIT see on see, mida ilmselt äh, kõige rohkem arutatakse liikmesriikide ja ettevõtete poolt äh, ka sellepärast, et väga palju on vääriti mõistmisi selle kohta, mida me tegelikult saavutada tahame. SMIT on vahend, äh, millega taodelda kvantitatiivset ja kvalitatiivset informatsiooni otse turuosalejatelt, miks me seda teha tahame. seda sellepärast, et näeme, et ettevõtted äh, on frustreeritud, et äh, komisjon piisavalt kiiresti ei reegi, ei reageeri ühisturu takistustele, keeruline on saada tõendusmaterjali selle kohta, et näha, mis on tegelikult probleemi sisu, kas turg ähm, ei tööta korralikult, kas rikutakse ühisturu reegleid äh, ja seda just eriti piiriüleses kontekstis. tihtipeale ei ole liikmesriikidel ka seda informatsiooni või siis neil ei ole pädevusi seda informatsiooni küsida, nii et see on veel lisaraskus äh, ehk siis äh, äh, SMIT-i eesmärgiks on saada informatsiooni, kui seda on vaja, et tegelikult ka tuvastada, kas äh, on mingisugune rikkumine aset leidnud või, või ühisturg ei tööta. see ei ole mingi raporteerimiskohustus, vaid see on viimase, viimane vahend, millega saada väga konkreetset ad hoc informatsiooni Euroopa Tarbija Assotsiatsioon PÖK äh, nägi sellise vahendi lisaväärtust selleks, et siseturg funktsioneeriks meie kodanike jaoks ja meie ettevõtete jaoks märkimisväärselt paremini. aga sellega on ka probleeme, üks mure on halduskoormus, me oleme äh, siin olnud väga hoorikad, sest et äh, me vastutame, meie peadirektor vastutab ka ettevõtete eest, meie eesmärgiks on äh, luua selline vahend, mis ei oleks ettevõtetele eriliseks halduskoormuseks, seda hakatakse kasutama ainult väga harva, seal, kus on kõrge majanduse sotsiaalmõju ja kus informatsioon ettevõttelt on ainuke viis, kuidas seda informatsiooni saada, kus on eluliselt oluline see informatsioon kätte saada ja kuidas, kui ei ole seda võimalik kuidagi teistmoodi saavutada lävend äh, selle kasutamiseks on päris kõrge, meil on vaja ametliku komisjoni otsust selleks, et me saaksime seda töövahendit kasutada ja äärmiselt oluline on ka see, et komisjon küsib ainult seda informatsiooni, mis ettevõttel tegelikult juba olemas on, nii et ei peaks hakkama ettevõte mingisuguseid väga kulukaid konsultatsiooniettevõtteid palkama, et leida see informatsioon, mida me taotleme teine küsimus, mida küsitakse, oli see, et kas komisjon saab sellega mingeid uusi pädevusi. SMIT on infovahend, infotöövahend, mida peaks kasutama olemasoleva äh, jõustamismehhanismi raames ehk siis rikkumismenetlused. SMIT ei loo mitte mingisuguseid uusi jõustamismenetlusi ettevõtete seisukohalt. nii et ikkagi endiselt liikmesriigid on need, kelle poole me pöördume, kui me äh, rikkumisi, rikkumismenetlusi hakkame käivitama tõsi on, et äh, võib tekkida struktuuriprobleeme meie seetõttu, selle tõttu, millist informatsiooni me leiame ja sellest äh, võivad tekkida uued poliitikad, regulatiivsed lahendused, kui saab selgeks, et tegemist on laiema äh, teemaga, kui see ei puuduta nüüd mitte ühte konkreetset juhtumit, aga see ei ole mitte meie peamine eesmärk, vaid peamine eesmärk on aidata kaasa rakendamisele ehk siis kasutatakse ära olemasolevaid infokogumispädevusi, nii nagu meil on ka konkurentsiõiguse jõustamisel, kus äh, komisjon suhtleb Euroopa ettevõtetega otse antitrusti ja liitumiskontrolli käigus. nii et see on selgeks olnud inspiratsiooniks selle töövahendi väljatöötamisel ja me vaatame, kuidas asjad seal töötavad, aga me tahtsime äh, selle tõlgendada konkurentsiõigusest äh, ühisturule, et näha, kuidas oleks võimalik aidata ühisturul sellega paremini tegutseda. komisjonis meil on äh, partnerlus lähenemine liikmesriikidega ka siin. Äh, SMIT on menetlus, kus komisjon ja liikmesriigid jõustavad ühisturu reegleid partnerluses. igasuguseid komisjoni otsuseid, millega SMIT-i kasutama hakatakse, sellest teavitatakse vastavat liikmesriiki ettepanek äh, loob ka mehhanismi info vahetamiseks komisjoni ja liikmesriigi vahel, mis puudutab neid vastuseid. kui äh, infotaotlusele järgneb ametlik rikkumismenetlus, siis äh, edastab komisjon vastused liikmesriigile, välja arvatud juhul, kui ettevõtted on märkinud informatsiooni kui tundliku äriinfo või ärisaladused. ettevõtted ei peaks kartma seda, et nende tundlik äriinformatsioon lekib, sest äh, meie komisjonina oleme üsna harjunud tundliku informatsiooniga toimima ja teame, kuidas seda kaitsta. ja nüüd viimane küsimus äh, SMIT-i kontekstis, et miks, miks karistused, miks sanktsioonid, äh, miks trahvid? me oleme selle õppetunni saanud konkurentsiõiguse jõustamisest et äh, sanktsioonid või trahvid äh, on äh, stiimuliks, millega stimuleeritakse ettevõtteid vastama. trahv ei ole kuidagi korrelatsioonis selle käitumisega, mida me, mille kohta me küsime informatsiooni. nii et SMIT-i infotaotlus ei tähenda seda, et on toimunud mingit rikkumist. see oleks lihtne taotlus, kus esialgu palutakse vabatahtlikku osalemist, ka siin on päris kõrge lävend. kui me tahaksime mingisuguseid sanktsioone kehtestada, siis meil peaks olema kolm komisjoni otsust, esiteks, et teatada SMIT-i kasutamiseks, teiseks, et algatada ametlik taotlus, et kolmandaks, et sanktsioon kehtestada. nii et äh, komisjoni otsuse saamine nii paljude volinike vahelt, see, siis peab olema väga motiveeritud see soov seda teha. ja me leiame, et, me arvame, et äh, neid juhtumeid saab olema väga vähe, aga need on siiski olulised siseturu toimimiseks. see on viimase võimaluse vahend, see täiendab neid töövahendeid, mis meil on ühisturu reeglite jõustamiseks. me oleme näinud konkurentsiõigusest, et see töötab ja see on midagi sellist, mida me tahaksime üle võtta ka siseturu valdkonnas. seda siis SMIT-i kohta. Single Digital Gateway, teine element äh, jõustamispaketis, selle ettepaneku äh, allikas äh, on ka teie ettevõtted, assotsiatsioonid, parlament, seitseteist liikmesriiki taotlesid seda avalik konsultatsioon Euroopa kodanikega, kõik need äh, tahtsid äh, midagi sellist, mida oleks, äh, mis võimaldaks kodanikel ja ettevõtjatel kasutada ära ühisturi boonuseid tunduvalt paremini kui ei ole informatsiooni riiklike reeglite kohta, kui tahetakse minna piiri, üle piiri, siis äh, oleks vaja teada, mis reeglid on vastuvõtvas liikmesriigis, äh, informatsiooni kvaliteet ja abi, mida antakse, seda peaks äh, see Single Digital Gateway aitama teostada, informatsioon selle kohta, kuidas informatsiooni leida, puid on nii palju, siin metsas, et väga keeruline on leida informatsioon, nende menetluste kohta, mida peaks rakendama, ka tuleks äh, äh, lihtsustada informatsiooni kogumist piiriüleste äh, kasutuste puhul, paika panna menetlused, kuidas neid kasutada ja me peame ka nägema, millised tõelised ühisturu takistused, take, takistused on olemas, eesmärgiks on anda ettevõtetele ja kodanikele lihtne ja mitte diskrimineeriv in ligipääs internetis äh, selle kohta, millised on reeg reeglid Euroopa Liidus ja liikmesriikides, äh, riiklikud äh, menetlused, et olla vastavuses nende reeglitega, millised on Euroopa abiteenistused selleks, et aidata neil oma ühisturu õigusi täita. selle värava lisaväärtus võrreldes olemate, olemasolevate reeglitega on see, et see pakub üleüldist lähenemist, oleks täielik, see oleks täiesti kasutajakeskne. me julgustaksime, et äh, internetis informatsiooni kattuks ja täidetakse lüngad, nii et äh, see on seotud e-valitsusega, üritatakse seda toetada liikmesriikides, aga ka piiriüleses kontekstis ja tuleks tõsta ka informatsiooni kvaliteeti, seda, kuidas informatsioon on leitav internetist, äh, Äh, oluline on see, et kasutatakse neid menetlusi internetis, et oleks tagatud täielik piiriülene ligipääsetavus. tehnilisest või praktilisest küljest on see veebilehekülg, kus on otsimootor ja navigatsioonisüsteem, mis põhineb äh, teemadel, see on seotud Euroopa Liidu ja riiklike veebilehekülgedega, lingid on sealt ja Eh, seda toetab ka ühtne eh, kasutaja tagasisidemehhanism, et eh, vaadata, milline on teenuse kvaliteet ja milline on kasu sellest siseturu töötamisele. ehk siis tuleb tagasisidet selleks, et näha, kus oleks veel siseturu mõttes võimalik parandusi teha. õiguslikult see, mida me tahame ettepanekuga saavutada, on see, et liikmesriikidel oleks kohustus anda informatsiooni riiklike reeglite kohta erinevatel teemadel, mis on asjakohased ettevõtete ja kodanike jaoks, kes tahavad piiriüleselt tegutseda konkreetselt äh, kolmteist võtmemenetlust äh, läheks täielikult internetti, kus on võimalik äh, internetis kogu protsess teostada selleks, et saada ligipääs teisele liikmesriigile. peaks olema tagatud ka see, et kõik internetimenetlused annavad mittediskrimineerivat ligipääsu ka mitte selle riigi kodanikele. rakendatakse ainult üks kord põhimõtet enamike piiriüleste menetluste puhul ehk siis, et ettevõtted ja kodanikud ei pea sama informatsiooni esitama mitu korda, eh, sama dokumentatsiooni esitama, eh, tulevad ka eh, kvaliteedikriteeriumid informatsiooni, menetluste, abiteenuste kohta ja oluline on ka see, et menetluste selgitus ja informatsioon selle kohta peaks olema kättesaadav mitte ainult vastava liikmesriigi keeles, vaid ka mingisuguses lisakeeles see puudutab siis seda ühtset digitaalset väravat, see on vahend, millega meie kodanikud saavad kasutada siseturgu paremini. ja viimane äh, jõustumispaketi element on Solvit. ma arvan, et te kõik teate, mis asi on Solvit. meil on olnud äh, au esitada äh, Solvitit Inkos aasta tagasi ja see aasta Äh, tähistas Solvit oma viieteistkümnendat äh, eksisteerimisaastat, rohkem kui seitseteist tuhat juhtumit on seal käsitletud ja rohkem kui viisteist tuhat juhtumit on lahendatud, nii et tegemist on äärmiselt äh, muljetavaldava saavutusega. me toetume sellele edule ja tahtsime kasvada isegi kaugemale, et see seal oleks rohkem ettevõtteid, praegu kasutavad väga palju kodanikud seda, aga me tahaksime, et ka ettevõtted seda rohkem kasutama hakkaksid nüüd äh, miks see tegevuskava, et äh, to-, seda Solvitit äh, praegu toetada, siin on selge poliitiline kontekst, kui me oktoobris kaks tuhat viisteist ühisturu strateegia välja andsime, siis teatasime me juba siis, et tahaksime, et sellised vahendid nagu Solvit tagaksid parema vastavuse siseturu reeglitele ja nii see komisjon kui Euroopa Parlament üldisena ning ka paljud muud huvitatud osapooled on äh, toetanud seda, et Solvitit peaks äh, parandama ja selle käigus on komisjon selle paketi osana vastu võtnud tegevuskava, millel on kolm sammast, parandada Solviti kvaliteeti, ehk siis oleks tagatud, et äh, me anname sealt esmaklassilist informatsiooni, esmaklassilist teenust kodanikele ja ettevõtetele, kes sinna, selle poole pöörduvad, kasutuse suurendamine, et see jõuaks palju rohkemateni, Äh, rohkemate ettevõteteni, kui ta seda on senini teinud ja me peaksime tugevdama ka Euroopa korrakaitse, õiguskaitse rolli. Äh, meil on komisjoni jõustamisteatis, kus äh, komisjon keskendub sellele suurelt suurte asjade kohta, väikselt väikeste kohta, asjade kohta Solvit on äh, selline vahend, mis aitab seda jõustamist äh, toetada, et oleks kindel, et ühistaru reeglitest peetakse ka äh, tegelikus situatsioonis kinni. kõik need tegu-, tegevused käivad käsikäes ja tegevuskava edu sõltub väga kõikide nende edukast rakendamisest. üleüldine eeltingimus selleks eduks on, et oleks piisavalt personali, et oleks piisavalt pädevusi, see on liikmesriikide ülesandeks ja tõsi on ka see, et äh, kõige nõrgem lüli siin määratleb kogu võrgustiku edu, nii et me töötame selle nimel, et see võrgustik ähm, oleks veel edukam, kui ta seda senini on olnud. siinkohal lõpetan ja ma loodan tõesti, et teie komisjon ka toetab meid äh, selles osas, mis puudutab seda tegevuskava et see osa jõustamispaketist oleks edukas, aitäh! Thank you uh, very much uh,, Mrs uh.... aitäh, proua Schwimann, teie selgituste eest. nüüd annaksin sõna kahele raportöörile. üks neist on proua Milnova. Here I would like to thank the aitäh ähm proua esinaine. vabandust, et ma teie poole seljaga olen, aga ega te muidu mind ei kuuleks. Äh, tugev ja toimiv ühisturg tuleb kasuks ju nii tarbijatele kui ettevõtetele ning kaks peamist muret teatud sidusrühmadel, eriti ettevõtetel, millega ma olen suhelnud avaliku konsultatsiooni ajal SMIT-i alal tõid välja siis mõningad aspektid, kahjuks ma pean vähem kui kümne minuti pärast ära minema, aga minu öö, meeskond on siin kohal ning ma saan teie vastuse kindlasti kätte, vabandust, aga mul on öö, mitu koosolekut ühel ajal täna. minu küsimused on järgmised kõigepealt kas oleks liiga kallis ettevõtetele vastata SMIT-i tingimustele, eelkõige pean ma silmas VKE-sid. samuti, kuidas see ettepanek tagab, et info, mille ettevõtted saadavad, seda ei kasutataks nende vastu? ma tean, et te kinnitasite, et komisjon teab, kuidas sellist teavet salajas hoida. aga ma tunnen eelkõige muret selle üle, kuidas liikmesriikide ametid, mis infot koguvad, ei jaga seda konkurentidega või kas nad suudavad tagada, et neid andmeid ei lekitataks ning lõpetuseks, milliseid samme on komisjon astunud, et neid muresid leevendada? me peame ju tagama, et, eh, et Euroopa ettevõtted ka toetavad meid nende siseturutõkete eemaldamisel. seetõttu on minu jaoks oluline, et see uus ettepanek oleks võimalikult veenev nendele sidusrühmadele et nad toetaks meid ilma mingite trahvideta näiteks selle eest, et nad esitavad puudulikku infot, aitäh! suur tänu, Eva! ja siis teine raportöör, teda ei ole siin, aga ma olen aru saanud, et proua Jaak Ansaari räägib tema nimel. Thank you very much, madam chair um,. On behalf of aitäh! Marlene Mitsi nimel sooviksin ma vabandada, et ta siin kohal ei ole. tulenevalt IMCO päevakorra muutustest ta ei saanud muuta oma, tühistada oma varasemaid kohustusi ja palus, et ma loeksin tema jutu ette. tema kommentaarid komisjoni ettepanekuga seoses on järgmised Äh, on, on endiselt väga esialgsed, tal on vaja rohkem aega, et äh, neid üksikasju läbi vaadata, aga põhimõtteliselt ta tervitab komisjoni ettepanekut luua ühtne digitaalne äh, sisenemispunkt, et pakkuda kõrge kvaliteediga infot online ning anda ka kodanikele ja ettevõtetele abiteenuseid me elame digitaalses maailmas, kus internet ja digitehnoloogia muudavad meie eluviisi, tööviisi ja ettevõtlus ning reisimisviisi. seega on täiesti mõttekas, et ka valitsused liiguvad digitaalmaailma teatud administratiivprotseduurid, info ja muu selline peaks olema kättesaadav digitaalses formaadis kodanikele. see komisjoni ettepanek on oluline samm äh, e-valitsuse tegevuskavas, et tulla vastu kodanike vajadustele digitaalses maailmas. ning siin õhutatakse liikmesriike vastu võtma e-valitsuse strateegiaid kaasajastamaks oma avalikke teenuseid. veel üks oluline asi. väga sageli ei ole ettevõtted ja inimesed reeglitest kas teadlikud või on neil keeruline mõista seda infot, mis kehtib ettevõtluse, töötamise või reisimise kohta teistes liikmesriikides see, et meil on ühtsed kontaktpunktid, ka kutsekvalifikatsiooni toetus on oluline, sest inimesed on sageli segaduses, sest nad ei tea, kust õiget infot hankida. liiga palju infot liiga paljudes erinevates kohtades loob pigem uusi tõkkeid lahenduste asemel. näiteks saadikutena saame me väga palju erinevaid teabenõudeid valijatelt. selge on see, et inimestel on keeruline vajalikku infot hankida ühest kohast. ja kui selline koht oleks olemas, tuleks see kodanikele kasuks. seetõttu on Marlene rahul, et komisjon üritab harmoneerida neid erinevaid portaale, juurdepääsupunkte ja infoveebilehekülge, külge, tuua nad ühe katuse alla, et kodanikel, startupidel ja VKE-del oleks üks kasutajasõbralik infoallikas. et nad saaksid infot kergesti ja saaksid ka informeeritud otsuseid vastu võtta. see mehhanism säästab inimestele aega aga ka raha. aga Marlene öö, on teinud ka mõningad muudatusettepanekud. kõigepealt see instrument peaks olema lihtne instrument info edastamiseks kõigile, kõikide vajalike protseduuride kohta. nii oma kodumaal kui teistes riikides. aga seda ei tohiks kohelda asendusinstrumendina teistele öö, protseduuridele siseriiklikul tasandil või, ja see ei tohiks ka vähendada kaitsetaset liikmesriikides. ta soovib ka teada, kuidas komisjon otsustas selle kolmeteistkümne võtme administratiivprotseduuri üle. kas ülejäänud menetlused on juba kättesaadavad liikmesriikides kui ei, siis mida on vaja siseriiklikult teha, et neid menet-, et need menetlused oleks kättesaadavad? komisjon on pannud ette ainult eh, selle eh, üks kord põhimõte, ehk siis, et kui teabenõue on esitatud, siis saab seda infot kasutada mitu korda piiriüleselt kasutaja soovi põhjal. Marlene soovib teada rohkem ka selle selle põhimõtte kohta. kas see tähendab, et kui dokumendid esitatakse ühes riigis, saab neid kasutada uuesti autoriseeritud dokumentidega täna ka teistes liikmesriikides, ilma et oleks vaja kontrollida nende kehtivust. kes kontrollib seda, et reegleid on täidetud ning info on uuendatud? ja lõpetuseks komisjon haldab seda instrumenti, aga kes tagab, et kõik andmete uuendamised on tehtud turvaliselt, austades privaatsuse põhimõtet ja proportsionaalsust. Euroopa kodanike jaoks. samas Marlene ootab koostööd variraportööride ja komisjoniga. aitäh! Thank you uh, very much uh,. Are there any other members? aitäh, kas mõni saadik soovib veel sõna? kui ei, siis annaksin nüüd sõna komisjonile. okei okay,, thank you. suur tänu teile, suur aitäh teile küsimuste eest. ma sooviksin alustada esimesest küsimusest, mis puudutab kulusid eelkõige VKE-de jaoks selge on see, et täiesti kuludeta ei saa. aga nagu seda ütlesin, et äh, oleme väga teadlikud sellest, et äh, ei tohiks äh, olla liialt palju kulusid meie ettevõtete ja VKE-de jaoks. seega peame olema väga keskendunud oma Ähm, sellistele äh, turul osalejatele, kes, äh, kes äh, on valmis turul osalema, me ei peaks tegelema mingisuguste sadade taotlustega, vastupidi, samuti peaks see puudutama sellist, selliseid andmeid, mis on tegelikult juba kergesti kättesaadavad, see peaks tähendama, et ei ole vaja lisakonsultante palgata ja eh, et infot leida. Eh, ning eh, see kõik peaks kulusid juba algusest peale suurel määral piirama. <clears throat> ning eelkõige arvan, et kui me hakkame taotlused esitama komisjonil, kui me hakkame selgitama, miks seda eelkõige vaja on, Äh, siis äh, kui me hakkame, ise enne seda, kui me hakkame arutama, kas see on, äh, kas see taotlus on sobiv või mitte, siis väikeettevõtted ja mikroettevõtted on tegelikult, mikroettevõtted on vabastatud, aga väikajad mitte, sest tihtipeale just neist sõltub see, kuidas toimib meie siseturg. üks võimalus oleks avaliku hanke eh, taotlus. Eh, praegu mõne, mõnikord on mõned ettevõtted ei julge eh, tegutseda, sest nad ei soovi infot jagada, sest nad kardavad, et ei saa enam ühtegi lepingut, aga meie vastupidi soovime, et meile antaks teada võimalikest probleemidest, et me saaks probleemi lahendamisele asuda ning äh, veel informatsiooni ei tehta avalikuks. selge on see, et äh, nagu ma ütlesin, on asjaga seotud ärisaladused, seal on ametisaladuse küsimused, äh, mida samuti peaks austama ja mis puudutab konkurentsi tõhustamist, siis oleme Eh, teinud, eh, nii et kasutatakse oma pädevusi seal, kus eh, need on rangelt vajalikud, senikaua pole kunagi sellega probleeme olnud ning me väga kaua oleme juba tegelenud tundliku, tundliku info haldamisega ning kui leiame, et ettevõte on, ettevõtte käsutuses on tundlikke andmeid, siis äh, Äh, siis äh, selge, siis äh, ühesõnaga meie peale võib loota, sest selge on see, et meie ettevõtted ei, infot ei, ei, ei jaga kellegagi, oleme äärmiselt ettevaatlikud selles osas, kuidas me tegutseme. ja tahaksin teid, teid kinnitada, et oleme selle asja peale väga palju mõelnud. oleme kasutanud oma kogemusi teistes äh, Äh, valdkondades, sest äh, oleme väga-väga teadlikud äh, sellest, millised probleemid võivad tekkida, kui andmeid õigesti ei kasutata, nii et see on meil väga selgelt meeles. hea meel oli meil kuulda ka seda, et et proua Mitsi meid nii selgelt toetab. ta toetab üldjoontes meie ettepanekut Äh, selge, päevselge on ka see, et, et praegusel hetkel on olemas nii-öelda üks maandumispunkt, kuid samas on väga äh, palju erinevaid menetlusi, mis on äh, käivitunud, aga peab olema üks koht, kus otsinguid alustada ja sealt peaks saama edasi liikuda ning arvan, et praegusel hetkel see on puudu Eh, sest info on olemas, aga seda ei leita. nii et eh, soovime eh, ka ühtlasi lihtsustada piiriüleseid menetlusi, et, et, et siseturu eelised saaks tõesti selgeks meie kodanike ja ettevõtete jaoks. me jätame selle asja nii lihtsaks, kui vähegi saame ning Eh, see on seotud ka sellega, mida me teeme eh, liikmesriikides, see on seotud eh, e-valitsuse küsimustega ja mõnes liikmesriigis selliseid asju pole olemas veel, me saame ainult piiri, mitte ainult piiriüleselt aidata, vaid me saame ka digitaliseeritumate meetodite juurde eh, suunduda, see on kõigi jaoks hea variant, see on hea ettevõtete jaoks, kes soovivad hakata tegutsema eh, piiriüleselt. Eh, piiriülene kontekst on samuti see, mis peaks meie administratsiooni tööd muuta lihtsamaks. <clears throat> oleks tobe, kui peaks mitu korda oma andmeid sisestama Eh, kui nad on juba korra sisse eh, eh, kantud, tehniliselt võib see tekitada teatud raskuseid, sest see, sest alati on raske muuta, kui mingisugused menetlused on olemas juba, ei soovita muutusi, kui ollakse ühtpidi juba harjunud asju tegema ning äh, loodame, et selle paketiga ole, suudame me <clears throat> veenda ka kõiki teisi, kes äh, veendunud veel ei ole, sest äh, praegusel hetkel me ei taha osutada teenuseid administratsioonile, vaid kodanikele ja ettevõtetele, nii et ma loodan, et ma vastasin nüüd ära kõik teie küsimused, kui ei, siis te, nagu te teate, oleme alati valmis teiega <clears throat> infot jagama ning olukorda selgitama. suur tänu teile. aitäh, äh, proua Šriman. rohkem küsimusi pole, nii et sooviksin teid tänada selle eest, et te siia tulite ja rääkisite äh, meile sellest paketist. suur aitäh teile selle eest ning äh, see tähendab seda, et me võime nüüd jätkata järgmise päevakorrapunktiga kui eh, raportöör on siin, mm. saan aru, et eh, peaksime võib-olla teda ootama. Eh, proua Vaidetnen-Hölts olid, aga ta peaks varsti saabuma. teeme mõneminutise pausi ja ja kohtume kuusteist nelikümmend viis. Okay, uh, I think we can um, start again um, or continue um.... jätkame nüüd äh, viimase punktiga oma tänases päevakorras, äh, mis on arvamuse eelnõu äh, tegevuskava jae finantsteenuse kohta ja kuna härra Weidenholzer ei ole siin, siis ja ähm, äh, ju-. aitäh! härra Weidenholzeril tuli midagi ette kahjuks ja ta palus, et mina esindaksin teda. loomulikult väga heal meelega ma teen seda. loen lihtsalt tema jutu ette. me räägime siin äh, arvamusest majanduskomisjonile, eraklientidele äh, jaefinantsteenuste esitamise kohta ma tänan komisjoni ettepaneku eest, see on nende tegu, mis puudutab tegu, tegevuskava finantsteenuste kohta. komisjoni tegevuskava peegeldab paljusid punkte, mis olid sees ka parlamendi raportis rohelise raamatu kohta, mille kohta IMCO toona ka oma arvamuse koostas. näiteks rohkem läbipaistvust piiriüleste tehingute puhul auto rentimise hinnad ning elektrooniline identifitseerimine. aga see tegevuskava võiks minna kaugemale turuseirealal, see võiks olla spetsiifilisem. seetõttu ma teen ettepaneku näiteks piiriüleste tehingute puhul, et finantsteenuse pakkuja ja siseriik- äh, äh, äh, ja siseriikliku panga vahetusmäärad oleksid kõigile nähtavad, et klient saab teha informeeritud otsuse. samuti peaks olema erinevad vahetuskursid olema nähtavad, et klient saab otsustada, milline on tema jaoks kõige kasulikum. elektrooniline allkiri võib anda turvalisemad tehingud aga ainult siis, kui süsteem on ise turvaline ning e- elektroonilise identiteedi vargus on välistatud. ka turvalised ostud digitaalse e, allkirjaga ei tohiks kaasa tuua seda, et et tarbijad, kes ei saa või ei taha sellist süsteemi kasutada, et neid diskrimineerima hakataks. see arvamus on väga lühike ning kahekümne üheksandal juunil äh, täpsustatakse ja lisatakse sinna muudatusettepanekud ning hääletatakse seda ennem lõ-, äh, suvevaheaega. ma tänan variraportööre ning loodetavasti selle arvamusega aitame me toetada majanduskomisjonis tarbijate kaitset, aitäh! Thank you very much um,, Evelyn, in name of uh, Mr aitäh, Evelyn, kes võttis sõna härra Weizenholzeri nimel. kas äh, veel keegi, jah? härra Pospisil, teil on sõna. aitäh, proua esimees. mina võtan sõna Rahvapartei nimel. me oleme analüüsinud äh, seda dokumenti, mida esitles härra Weizenholzer analüüsisime seda väga detailselt ja tervitame seda, et arutatakse võimalikku jaefinantsteenuste harmoneerimist, aga meie seisukoht on, et kõigepealt peaksime me analüüsima seda, kuidas jaefinantsteenuseid reguleeritakse riiklike seadustega, et näha, kas äh, riiklikud seadused tekitavad mingisuguseid probleeme ja alles siis peaksime me arutama ja analüüsima, kuidas seda küsimust reguleeritakse sekundaarsete Euroopa seadustega ja siis alles peaksime arutama, kas oleks kohane võtta vastu mingit konkreetset Euroopa seadusandlust. nii et äh, meie eriti ei soovi äh, Äh, vastu võtta mingit määrust või direktiivi, mis äh, võiks negatiivselt mõjutada riiklikke seadusi. ehk siis kõigepealt me peaksime tuvastama, kas on probleeme ja alles äh, see, siis peaksime arutama võimalikku Euroopa seadusandlust. ja igal juhul tahame me austada kultuurilisi, sotsiaalseid ja teisi erinevusi mis äh, riiklike turgude vahel eksisteerivad ja me ei taha, et need erinevused äh, kaotataks Euroopa regulatsiooniga, Euroopa seadusandlusega. nii et äh, jah, me tahaksime kõigepealt teada, kas on vajadust vastu võtta uut seadusandlust ja millistes valdkondades ja samas tuleks kinni pidada siiski ka lähimuspõhimõttest ja proportsionaalsusest mul on äh, ka detailsemaid kommentaare selle eelnõu kohta, aga kuna eelnõu koostaja ei ole kohal, siis äh, ei ole mul mõtet hakata neid äh, detaile täpsemalt tutvustama. ootan diskussiooni raportööriga. on teisi asju veel, mida me peaksime selgemalt välja tooma, aga need on sõnastuslikud detailid, näiteks äh, kolmandas punktis, kus viidatakse äh, maksetehingutele ja neutraalsetele määradele, mille peaks paika panema äh, selline tegija, kes ei ole osaline turul, kes peaks see tegija oleks, me ei tahaks küll lisada mingisugust äh, Äh, administratiivset lisaülesannet anda liikmesriikidele või Euroopa Liidule või siis punkt viis, mis viitab äh, sertifitseerimisvõimalusele. me oleme olnud äh, kohustusliku sertifitseerimise vastu, seega me peaksime vaatama, kas raportöör tahab nüüd tõesti sisse viia kohustusliku sertifitseerimise süsteemi. tervitame kuuendat punkti, Äh, e-allkirja potentsiaali ja me tahaksime, et äh, elektroonilist allkirja kasutatakse rohkem, aga samas me peaksime olema siiski teadlikud sellest, et äh, võib tekkida probleem identiteedivargusega, seega peaksime üritama tagada, et see instrument on piisavalt turvaline. oleme avatud diskussioonideks raportööriga ja ma arvan, et järgime sama joont. Thank you uh, very much, Mr Proposal, there was some slowing down with the aitäh äh,! näen, et ka teie soovite sõna. palun, teil on võimalus. Thank you very much. suur aitäh, proua esimees. teen mõned kommentaarid ALDE nimel, aga kõigepealt äh, ütlen teile tere tulemast Eesti eh, esimesel tööpäeval, loodetavasti mitte kõik teie tööpäevad ei ole nii pikad kui tänane. kõigepealt tahaksin tänada raportööri eh, selle raporti eest, see on heaks aluseks. Eh, kahju, et teda siin ei ole, aga me saime siiski selgituse. minu kolleegid küsisid, et kas on mingisuguseid probleeme hetkel äh, finantsteenustega ja ma võin talle kindlasti öelda, et äh, meie näeme siin paljusid probleeme, enamik Euroopa kodanikke, üheksakümmend kaks protsenti, ei ole öö, äh, ostnud ühtegi öö, äh, nendest finantstoodetest või panga finantsteenuseid teises riigis, meie arvates see kindlasti on probleemiks, vähem kui üks kahekümnest vastajast öö, uuringus äh, Äh, ostsid oma hetke pangakonto, äh, säästukonto äh, teises liikmesriigis ja elukindlustuse puhul oli see vähem kui üks kahekümnest. nii et meie arvates see on täiesti avastamata turg, turg, mida ei ole arendatud, ja panga ja finantsteenuste siseturg ei ole jõudnud eriti kaugele, nii et meie arvates see siiski on probleemiks. ja ka suhtumine, kui sul on pangakonto äh, teises liikmesriigis äh, ja sa äh, sellest räägid kellelegi teisele, siis sind peetakse nagu kurjategijaks. sul, kui mul on mingi pank, teine pangakonto kuskil teises riigis, siis arvatakse, et see on tõesti väga kummaline, kas sa üritad midagi varjata, meil on selline suhtumine mis absoluutselt ei toeta seda seadusandlust, mida me üritame paika panna. nii et meie arvates on tohutu vajadus siin midagi ette võtta. tervitame komisjoni poolt välja pakutud tegevuskava ja siin on ka mõningad asjad, mida me, millele me sooviksime tähelepanu juhtida. esiteks eh, territoriaalsete piirangute lõpetamine, eh, millega teised komisjonid töötavad, me väga toetame seda meie arvates on vajab väga varsti eh, institutsioonide vahelistel läbirääkimistel mingitele järeldustele jõuda ja me tõesti paluksime, et eh, kõik asjaga seotud liikmesriigid ja Eesti eesistuja sellega ühele poole saaksid. teiseks, eh, tasude läbipaistvus piiriüleste tehingute puhul, see on endiselt müstika. mina siin parlamendis töötades saadan mõnikord äh, Äh, raha Rootsi kontolt Belgia kontole, Belgia kontolt Rootsi kontole ja ma mitte kunagi ei tea, mis äh, äh, on tehingu kulud. mina teen seda, sest et ma teen seda, saadan seda raha, sest et ma saan seda endale lubada, aga ma kujutan ette, et enamike puhul see on ületamatu. mõnikord pangas küsitakse äh, mu käest, et kas te tahate seda teha ja olete nõus äh, nende tasudega, vajutan seal nupule, et jah, aga ma ei tea, kui palju need tasud on ja see on täiesti uskumatu minu arvates. ja me tahaksime, et seda kõigepealt rakendataks riiklikul tasandil ja siis ka Euroopa Liidu tasandil, et tarbijatel oleks lihtsam muuta äh, finantsteenuste tooteid äh, või teenusepakkujaid, me tahaksime ka seda siin näha hetkedirektiiviga on tehtud progressi aset leidnud, aga tahaksime, et see läheks veel kaugemale ja, ja lõpetuseks eh, digitaalne innovatsioon pankade ja finantsteenuste puhul. Eh, me näeme siin näiteid sellest, et eh, komisjon testib pankade puhul, piiriüleste tehingute puhul elektroonilisi allkirju. see on endiselt praegu ainult riiklikul tasandil enam-vähem töös. seda me väga toetame ja tahaksime, et komisjon oleks siin isegi ambitsioonikam. järgmine samm võiks olla et äh, see, et viiakse sisse Euroopa digitaalne identiteet, et kõik kodanikud saaksid äh, seda kasutada teenustele ligipääsu taotledes. Äh, loodetavasti saame arutada seda küsimust veel teiste fraktsioonide kolleegidega ja esitame kindlasti muudatusettepanekuid, mis on vastavuses minu nende märkustega. suur aitäh! ma ei näe, et keegi rohkem sõna soovib, ma ei tea, kas Evelin, kas sa soovid vastata? kõigepealt annan sõna siiski komisjonile. härra Jakob komisjonist, palun. Thank you very much, I think I can be very brief because suur tänu, ma võin rääkida väga lühidalt, sest äh, tundub, et tegevuskavale on piisavalt toetust. sooviksin öelda, et mõningate tegevuste osas teeme ettevalmistavaid töid, käivitame konsultatsiooniprotsessid selle kohta, kuidas piiriüleste ülekannete kulusid äh, vähendada ning kuidas ka valuuta meie vahetus oleks äh, läbipaistvam, et äh, intressimäär oleks arusaadavam, võtame kasu, mõtleme siin ka muude variantide peale. mis puudutab piiriüleste teenuste osutamist, siis siin me samuti oleme veel esmases uurimisfaasis, kuid samas teame, et finantsteenuste eh, piiriülene kasutamine on väga levinud ja see on seotud ka erinevate kultuuridega, muuhulgas ka tarbijakaitse osas. teeme, eh, saame kokku liikmesriikidega ja sidusrühmadega, et vaadata üle, millised reeglid on takistavaks ning äh, mida teha, et säilitada kõrget äh, tarbijakaitset, ei kavatse neid seda kuidagi õnnestada. ning äh, mõned küsimused on juba tegevuskavas sees, nagu näiteks e-identiteet ning kui tunnete et võiksime olla ambitsioonikamad, siis võtame seda hea meelega arvesse. mida on võimalik teha, on teine küsimus. E, praegune tegevuskava, selle ettevalmistamine kestab umbes kaks aastat, oleme näinud, millised tegevused sellega kaasa käivad. ja finantsteenuste siseturg täielikult toimima ei hakka või kuid me loodame teha suuri edusamme. suur tänu, härra Jakob ja viimased märkused eh, Evelini poolt. ja äh, eh, vest, vest. aitäh. ja härra Weidenholzeril on väga kahju, et ta siin ei saanud olla. kõik ju teavad, kui tõsiselt ta oma tööd võtab meie komisjoni jaoks on väga oluline just see tarbijakaitse pool. me teame, et majanduskomisjon tegeleb kõikide üksikasjadega, mis on seotud majanduse ja rahaülekannete ja muu sarnasega. aga meil on alati jäänud selline mulje, et tarbijakaitse on jäänud natukene kõrvale ning just see aspekt on meie komisjoni jaoks tähtis ka ALDE esindaja ütles seda väga hästi, et loodetavasti, et, et, et sageli nende eh, finantstehingute puhul me ei tea, millised need tasud on. Eh, oleks ju tore, kui kõikides riikides oleks euro, aga nii see ei ole ja kui inimene, kellel väga palju öö, eh, raha ei ole, siis öö, umbes kolme aasta jooksul ühe korra soovib Äh, väljamaale puhkusele minna äh, ja soovib autot rentida, siis ta peab ka ju teadma, kui palju selline asi maksma läheb. Äh, kui palju võivad olla näiteks pangatasud, milline, millise panga juures oleks tema jaoks see soodsam. ja tarbijatel peab olema vabadus otsustada, kas nad soovivad midagi või mitte selliste küsimustega peame meie siin tegelema. Teie poolt esitatud küsimustele mina vastama ei hakka, sest ma ei hakka tõlgendama oma kolleegi teksti, aga ta personali esindajad on siin, panid kõik äh, küsimused kirja ning kindlasti äh, võtab ta neid äh, asju arvesse ning need probleemid lahendatakse raportööri ja variraportööri vahelistes aruteludes, aitäh! suur tänu, Evelin. sellega võime vist selle päevakorrapunkti lõpetatuks lugeda. jah, aitäh, et Susanna, sa meelde tuletasid, et eh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg arvamusele on kahekümne üheksas juuni. palun esitage kõik oma muudatusettepanekud siis. ja sellega lõpetaksingi meie tänase koosoleku. tahaksin tänada tõlke nende töö eest täna. suur tänu ka sekretäriaadile. ja nüüd umbes poole tunni pärast tuleb meil koordinaatorite koosolek, aitäh!